juhi töö eest, aga nüüd räägiksin Brexitit. Äh, pärast Brexiti referendumit äh, tulid äh, Londonis tugevad avaldused, et Brexit tähendab Brexitit, välja tähendab välja Äh, mitte leppe, lepe, kokkulepe on parem kui halb kokkulepe. ma olen pikk, olnud komisjoni asepresident digitaalse turu küsimustes, ma tegi, tegelesin praktiliste küsimustega, me saime lahti rändluse tasudest äh, Euroopa Liidus, aga mis juhtub äh, nendega pärast Brexitit, see sõltub läbirääkimistest kahekümne seitsme liikmesriigi ja Ühendkuningriigi vahel meil õnnestus saavutada kokkulepe andmekaitse üldmääruse osas, me leppisime kokku vabade andmevoogude osas, et toetada meie tööstust. ja me kõik teame, et Ühendkuningriik ähm, tõesti äh, pakub väga häid pilveteenuseid. aga mis äh, saab andmevoogudega pärast Brexitit? see sõltub äh, jällegi kokkuleppest. härra Ansip, teil oli ainult üks minut äh, ja äh, ma annan nüüd sõna järgmisele soovijale. proua Jones Äh, kolleegid, ma tahaksin teid kõiki tänada kannatluse eest selle õudusunenäoga nimega Brexit. me tõesti oleme raisanud aega ja energiat ja ma olen nõus teiega, et asju ei peaks kunstlikult kiirendama. Äh, laupäeval osalesin meeleavaldusel koos äh, tuhandete teiste inimestega, et nõuda referendumit lõpp kokkuleppe osas. Te olete näinud pilte nendest meeleavaldustest, see on see, mida inimesed tegelikult tahavad, inimeste meeleolu on alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast muutunud. seitsekümmend neli eh, arvamuste küsitlust näitavad, et inimesed soovivad jääda Äh, nii et, et toetage seda Euroopa-meelset tunnet Ühendkuningriigis, aga jah, me oleme praegu siin, meil on uus peaminister, kes on alamkojas kõik hääletused siiani kaotanud. selline läbikukkumiste äh, äh, on enneolematu ja ta tahab avaldada survet nõukogule, ta tahab avaldada survet Westminsterile, aga me teame, et selle kokkuleppega seonduvad väga tõsised äh, probleemid, me teame, et Brexiti pooldajad soovivad keskkonna ja tööstandardeid äh, õõnestada, me teame, et äh, Johnsonit ei saa usaldada, seepärast peabki seda lepet kontrollima nii Westminsteris kui ka siin. härra Wells. aitäh, Ühendkuningriik on olnud äh, Euroopa Liidu hea klient ja sõber. kakskümmend, kahekümne aasta jooksul äh, oli meie kaubavahetuse ülejääk äh, ligemale seitsesada viiskümmend miljardit. Ühendkuningriik on sada kakskümmend miljardit sama perioodi jooksul panustanud Euroopa projekti ja Euroopa Liit, eh, Ühendkuningriik on üks kuuest eh, liikmesriigist, kes täidab NATO kaitsekulustuste eh, kohustusi ja tagab niimoodi julgeoleku kõigile siin ja seda kõike arvestades tahaksin teada, miks härrad Juncker, Tusk ja Barnier leiavad, et on okei okay kohtuda äh, selliste opositsiooniliidritega nagu Tony Blair äh, ja sekkuda Ühendkuningriigi poliitika. Äh, Martin Selmayr viitas Euroopa Liidu kavatsustele, kuuldi pealt, kuidas ta ütles, et Põhja-Iirimaa on see hind, mida Suurbritannia maksab Brexiti eest kas ei ole tõsi, et Euroopa Liit on põlgusega koha, kohelnud Briti rahvast, aitäh härra Bogovitš järgmisena. Eh, eh, aitäh, ma eh, olen väga tänulik härra Tuskile, et ta on olnud mõistuse hääleks viimase viie aasta jooksul tahaksin ka härra Junckerit tänada väga aktiivse lähenemise eest ja tahaksin tänada härra Barnier'd Brexiti alal tehtud töö eest. mina olen pärit Sloveeniast ja meid äh, kohutas see, et nõukogu lükkas tagasi liitumiskõneluste alustamise Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Albaaniaga meie oleme pärit regioonist, kus rahu ei peeta enesestmõistetavaks, me teame, et äh, need kaks riiki pidid tegema väga palju reforme ning nõukogu poolt saadetavad signaalid on teinud äh, väga paljud inimesed murelikuks. Äh, need inimesed, kes seda Euroopa nurka teavad ja soovivad seda Euroopale lähemale tuua, on nüüd väga raskes olukorras. tahaksin tänada härra Haani tema saavutuste eest Lääne-Balkanil, aga pärast sellist otsust Euroopa Liidu poolt äh, jõudude tasakaal piirkonnas muutub. Gracias, señora presidenta. Presidente Tusk. Lopez Aguiar. Äh, president, äh, president Tusk, president Juncker, ma kordaksin äh, neid õnnitlussõnu, mida te olete siin juba kuulnud. Teie ametiajal oleme me läbi elanud väga palju hulle kriise Euroopa Liidu ajaloos. Brexit on kindlasti üks neist. härra Barnier, te olete säilitanud Euroopa Liidu ühtsuse ja vastastikususe äh, mõlemad on väga olulised, meil on vaja tagatisi, et Euroopa Liit ähm, äh, kohtleb ähm, britte Euroopa Liidu territooriumil täpselt nii, nagu neid äh, koheldakse ka Ühendkuningriigis, aga praegune on meil siin äh, viitsütikuga pomm. lõppotsus ja see kaos, mis sellega kaasneb, äh, viib meid üha lähemale leppeta Brexitile käimas on poliitiline võitlus reaktsioonilise populismiga, mis rajaneb libauudistel ja väidetakse, et Euroopa huvid ja rahvuslikud huvid on kokku sobimatud. ja kui me räägime nüüd äh, silmakirjalikkusest, siis see on midagi, mida tuleb jälestada. Äh, me peame oma lubadusi täitma ja me peame hoolitsema, et meil oleks ka vahendid, et neid lubadusi täita. härra Barnier, äh, teil on nüüd järgmisena sõna aitäh, lugupeetud president, lugupeetud saadikud. ma esita-, esindan siin äh, härra Junckerit ja ka äh, president Tuski ja tahaksin äh, avaldada tunnustust kõikidele nendele, kes tõdesid siin, et Brexit on väga keeruline, tahaksin kinnitada härra Weberile ja proua Garcia Perezile äh, Äh, ja teistele, äh, kellega me viimastel kuudel, viimastel aastatel oleme sellel teemal arutanud, tahaksin neid tänada nende toetuse ja usalduse eest. samuti tahaksin äh, tänada Junckerit ja härra Tuski, et parlament, nende nimel tahaksin tänada parlamenti, et nad on meid toetanud parlema-, parlament on see, kellel on selles protsessis viimane sõna ja seetõttu on ka täiesti normaalne, et Ühendkuningriigi parlament praegu teeb oma tööd ja esimesena äh, langetab otsuse selle kokkuleppe kohta, mille osas me läbi rääkisime koos Briti valitsusega ja mitte ilma Briti valitsusega või nende vastu me kõik äh, sooviksime, et äh, Brexit toimuks korrapäraselt ja ma olen seda öelnud korduvalt, et äh, kui Ühendkuningriik soovib korrapärast lahkumist, mis on parem kui korrapäratu lahkumine, siis see kokkulepe on ainus võimalus. ja minu arvates on legitiimne, et teie parlament sel hetkel, kui ta annab oma nõusoleku, teab täiesti kindlalt, Ähm, seda, mida tahavad ja äh, otsustavad äh, inimesed Ühendkuningriigis oma tuleviku kohta äh, me oleme praegu jõudnud väga tõsisesse ja olulisse faasi selles protsessis ja äh, äh, tahaksin Donald Tuskile ja tema meeskonnale ning Jean-Claude Junckerile ja kõigile volinikele äh, Eh, ning ka härra Verhofstadtidele eh, avaldada tänu selle eest, et te mind usaldasite see ülesanne, mis mulle anti eh, Jean-Claude Junckeri poolt, oli teha tööd selleks, et toimuks korrapärane Ühendkuningriigi lahkumine. ja seda me oleme üritanud ka teha, tegemist oli raske ülesandega, keerulise ülesandega ja mind tege-, üllatas isegi selle keerulisus ja, ja nüüd e, tuleb läbirääkimisi pidada läbirääkimiste üle, mille tulemused, tulemusel kõik kaotavad, e, kõik kaotavad. E, härra Farage ei ole suutnud mulle tuua mingeid, mingeid tõendeid Brexiti lisandväärtuse kohta. nii et, et tegemist oli mõlema osapoole jaoks negatiivsete läbirääkimistega, me Äh, üritasime väga tõsiselt austada Briti referendumi tulemust, kuigi me kahe, äh, tunneme kahetsust selle tuge, tulemuse üle. me oleme üritanud viimasel kolmel aastal töötada objektiivselt, üritanud visalt ja kannatlikult leida toimivaid lahendusi, juriidiliselt paikapidavaid lahendusi, selleks, et leida lahendusi kõikidele nendele probleemidele, mis Brexitiga seoses tekkisid äh, kõikjal me oleme töötanud austades oma Briti partnereid, sest et lugupeetud saadikud, Ühendkuningriik on äh, kahtlemata äh, midagi, mida me austame ja imetleme Ähm, me ei ole lasknud ennast oma töös mõjutada ka äh, poliitilistest äh, aru-, sisevaidlustest Ühendkuningriigis, me oleks, äh, üritsesime läheneda asjadele ilma emotsioonideta, me ähm, oleksime, tuginesime nendele probleemidele ja üritasime neile leida lahendusi ning me oleks, pannud, panime need läbirääkimised ka perspektiivi Äh, Brexit ei ole ajaloo lõpp, see ei ole mingi sihtpunkt. meie äh, perspektiiviks ähm, äh, nende läbirääkimiste käigus oli ka tagada rahu Iirimaal. kogu aeg me pidime sellega arvestama, me pidime tegema kõik selleks, et see habras rahu Iirimaal püsiks. ja samuti pidime arvestama sellega, mil, mida meie aluspõhimõtted, ühtne turg äh, lubavad, sest et ühtne turg on lihtsalt rohkem kui lihtsalt vaba kaubavahetus. Äh, kõigi nende põhimõtetega tuli samuti arvestada ja neid kindlustada. me üritasime läbirääkimiste käigus arvestada ka sellega, mis oli kogu aeg Euroopa Parlamendi äh, prioriteet ja meie prioriteet, kodanike õigused ja turvalisus Ehm, meil on palju äh, Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad Euroopas ja väga palju Euroopa teiste riikide kodanikke, kes elavad ja töötavad Ühendkuningriigis ja nõustun paljude eeskõnelejatega, kes väljendasid muret sellega seoses, kui see lepe läheb hääletusele äh, Suurbritannia parlamendis ja siin äh, Äh, siis neli koma viis miljonit inimest, äh, nende jaoks on vaja tagada nende õigused neile endile ja nende kodanikele, see on parim tagatis, äh, mida me saame neile anda Ühendkuningriik on lubanud, et ta hakkab kokkulepet praktiliselt ellu rakendama ja me loodame, et ta järgib võetud kohustusi, see on äärmiselt oluline ja äärmiselt oluline on, et liikmesriigid avaldaksid Ühendkuningriigile survet, et ta seega võetud kohustusi täidaks ja me oleme nende läbirääkimiste käigus, nagu ma ütlesin, Brexit ei ole ajaloo lõpp, me oleme mõelnud ka sellele, kuidas oma suhteid pärast Ühendkuningriigiga äh, uuesti üles ehitada, meil on olnud äh, üle neljakümne aasta koostööd, meil on sadu rahvusvahelisi kokkuleppeid, ega Ühendkuningriik jääb ikkagi meie sõbraks, meie liitlaseks, meie partneriks ja seega me peame taas üles esitama oma suhte, suhted Äh, ma olin üllatunud sellest, mida ütles härra Farage, ta ütles, et äh, see lepe avab läbirääkimise uuteks, äh, läbirääkimiseks veel kolm aastat. Brexit ongi lahutus, mille üle tuleb pikalt läbi rääkida Äh, me peame lahti harutama äh, kõige selle, mis meid varem ühend-, ühendas, me peame uuesti looma oma kaubanduslikud suhted, mis rajanevad tasakaalule. me peame paika panema mängureeglid, et ära hoida keskkonnatumpingut, maksutumpingut ähm, meil on vaja paika panna koostöö ülikoolide vahel, Erasmus, teadus-arendustegevus, julgeoleku ja kaitse küsimustes on vaja koostööd välispoliitikas. kõikides nendes valdkondades on meil vaja jätkusuutlikku koostööd Ühendkuningriigiga uues poliitilises raamistikus see on see, mis meid ees ootab ja Euroopa Komisjon, äh, nagu soovis äh, härra Juncker ja uus komisjoni president äh, Ursula von der Leyen, selleks kõigeks me valmistume ja lõpetuseks tahaksin tulla selle juurde, mida ütles Hanna van Orden et me peame õppima Brexitist. jah, need äh, õppetunnid, äh, mida me saame, on olulised ja neid on äh, võib-olla vahepeal alahinnatud me peame otsustama miks, miks viiskümmend protsenti brittidest hääletas Euroopa vastu me peame võtma natukene aega, et nende asjade üle mõt-, mõelda, sest et meie kahekümne seitsmes liikmesriigis peame õppima õppinud äh, ja härra Farage on meile õpetanud, et kodanikele äh, tuleb avaldada tõde, enne kui me palume, et nad hääletaksid millegi üle. ja Brexiti taga on ka sotsiaalne viha, mis seal leidis väljendust äh, vahepeal on jäänud mulje, et Euroopa ei äh, kaitse inimesi piisavalt, ähm, äh, tööstussektoris on vaja reforme ja see kõik peab olema ka meie positiivses tegevuskavas. nagu ma ütlesin, see puudutab palju enamat kui lihtsalt Brexitit ja äh, ma, ma loodan, et proua von der Leyen ja tema meeskond suudavad Euroopale pakkuda uue positiivse tegevuskava ka, Äh, väga palju asju on lahti arutatud selle kolme aasta jooksul, mil Brexiti läbirääkimised on kestnud. Äh, äh, härra Juncker ja tema meeskond on teinud väga palju ja mul, minu jaoks oli suur au, et ma sain tema kõrval töötada, tahaksin teda tänada usalduse eest meie üritasime keskenduda kõige olulisemale Brexiti käigus, me tahtsime leida ka Euroopa jaoks positiivse tegevuskava. tänan tähelepanu eest. aitäh, härra Barnier. järgmisena saab sõna nõukogu president härra Tusk, palun. aitäh, president. suur tänu teile kõigile soojate sõnade eest minu kohta. tõesti tasus viis aastat oodata seda hetke. suur tänu teile ka eh, selle eest, et teie seisukoht Brexiti osas on nii mõistlik ja ka lepingu suhtes olete positiivsed, see tegelikult näitab, et kasutate selget talupojamõistust ja väärikust. pärast seda, mida olen täna siin kojas kuulnud äh,, olen veendunud, et me peaksime vastu, et me peaksime Briti taotlust pikenduseks võtma vägagi tõsiselt. aitäh ja head aega! suur tänu! kallid kolleegid, liitume ka tänusõnadega aitäh selle eest, et olite alati valmis parlamendiga alati arutelusid ja dialoogi pidama. suur tänu teile teie panuse eest viimastel aastatel. me teeme pisikese pausi, enne kui jätkame. cominciamo prendete posto per cortesia alustame nüüd uuesti tööga palun võtke kohad sisse del giorno reca la dichiarazione del presidente päevakorras on meil Euroopa Komisjoni presidendi sõnavõtt president Juncker me oleme täna siin, et saata kuulda, mida on teie komisjon teinud. ja suur tänu, et te tulite, aitäh, härra Juncker, et te olete teeninud Euroopat, olete teinud seda pühendunult. Te olite tippkandidaat ja Euroopa Komisjoni president, aga te olite pühendunud Euroopale juba varem. Te olete töötanud Euroopa nimel kogu oma karjääri jooksul ja te olete alati püüdnud teha nii, et Euroopa oleks ühtne. Te püüdsite Brexitiga tegeleda, püüdsite lahendada rändeküsimusi ja pagulaste küsimusi, äh, püüdsite võidelda pagu-, äh, populismi vastu, töötasite välja Junckeri plaani, ähm, hoidsite silma peal majandusel ähm, ja ähm, aitasite Eurotsoonil toime tulla äh, Kreekat aidati, muidugi on olnud ka vastuolulisi samme, kuid demokraatia on ikkagi elujõuline ja te olete te saate alati loota Euroopa Parlamendile, kes toetab demokraatiat ja kes on kõige lähemal kodanikele. suur aitäh, tänan teid, et olete alati respektiga suhtunud Euroopa Parlamenti härra president, nõukogu president, daamid ja härrad, saadikud. just viis aastat tagasi avaldas teie parlament minu komisjonile usaldust ja loodan, et me ei ole petnud teie usaldust. muidugi meil on olnud vahel keerulised suhted, aga alati oleme jäänud viisakaks alati on meie suhted olnud korrastatud, kuigi tormilised ja suur tänu, et siin kojas äh, saime toetuda Euroopa rahva poolt valitud saadikute usaldusele. siin peegeldus Euroopa demokraatia ja äh, see usaldus, see on tõesti austusväärne. see on nagu auasi mis peab ajale vastu. me ei räägi siin ainult institutsioonide vahelisest suhtest, aga need suhted on midagi, mis jäävad eluks ajaks meelde. suur tänu. me oleme olnud nagu kaksikvennad siin ja isegi kaksikvendadel võib olla vahel erimeelsusi, aga me oleme olnud arukad eh, ja osanud lahendada oma ehm, eriarvamusi ja ilmselt see ei ole teile üllatuseks, et, et meil on eriarvamusi olnud, aga igal juhul te olete olnud alati mõistvad ja jäänud sõpradeks, äh, jääte äh, sõpradeks, mis on väga harv poliitikas ja oma poliitilises peres on võib-olla sõprus veelgi haruldasem, aga ma tegin kõik, mis ma suutsin ja täna saan viimane kord siin kõnelda siin kojas ja tahaksin äh, soovida palju jõudu ka proua von der Leyenile, sest komisjonil on vaja julgustust ja häid su-, äh, häid soove. pärituult teile! ma tahaksin tänada ka meie volinikke, sellepärast et ilma nendeta ei oleks ma suutnud midagi teha Need on need mehed ja naised, kes nii üksikult kui kollektiivselt äh, on Euroopat väärt ja suur aitäh teile, suur aitäh teile kõigile. kui ma kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ametisse astusin, oli juba Euroopa nõrgestatud solidaarsus oli murenenud ning äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopat ei armastatud ja komisjonile oli jäänud nagu viimane võimalus midagi teha. ja ma räägin siin komisjonist, kes oli Euroopa Liidu teenistuses, aga Euroopa oli nagu avarii läbi teinud. Äh, oli haige ja me kõik pidime siis pingutama selleks, et seda viimast võimalust kasutada ja puhuda hing taas sisse Euroopale. ja üheskoos kolleegidega otsustasime me luua sellise poliitilise komisjoni. soovisin, et volinikud oleksid valitud ametnikud, välja arvatud Briti volinik, minu äh, töö ajal oli äh, komisjonis kaks Briti volinikku, aga kõik teised olid ametisse valitud, kas siis oma koduriigist või siis äh, Euroopa tasandil, ma tahtsin, et volinikud oleksid tuntud oma koduriigis ja Euroopas, kutsusin volinikukandidaate mitte selleks, et nad sulgeksid ennast Brüsselisse, Verlemooni hoonesse, vaid selleks, et dialoogi pidada kodanikega, teiste valitud saadikutega ja kuulata avalikku arvamust, see tähendab kodanike arvamust. viie aasta jooksul oli meil peetud tuhat kaheksasada viisteist dialoogi, üheksasada üksteist korda külastasid meie volinikud liikmesriikide parlamente, regioonide parlamente ja võib-olla mäletate oma mandaadi alguses tahtsin, et meie komisjon keskenduks kõige olulisemale. ja tahtsin lõpetada selle äh, õigusloomelise inflatsiooni, mis oli tolle ajani iseloomustanud komisjoni tegevust kaheksakümmend neli protsenti äh, õigusloomelisi ettepanekuid oli meil võrreldes eelmisega, äh, eelmise komisjoniga võrreldes vähem. ja me nüüd võrdleme, kes on siis äh, paremini toime tulnud. me tegime nii hästi, kui me oskasime ja me tahtsime, et komisjon Äh, ulatuks äh, küll kõigile, kuid äh, me ei tahtnud, et oleks selline eelarvamus, et komisjon püüab kõike igal pool kontrollida, oma haar, haardesse võtta. nüüd, kui ma teie ees esinesin, oli mul nagu kolm märksõna, millest komisjon oleks pidanud lähtuma. majanduskasv tööhõive ja investeeringud. me, me oleme e, seitse aastat majanduskasvu e, kogenud järjest, e, neliteist miljonit töökohta on loodud, alates kahe tuhandest endast aastast on tööpuudus vähenenud ning seitsekümmend kolm koma üheksa protsenti on äh, töö, äh, töö, tööga hõivatus Euroopa Liidus. alguses, kui, kui me arvasime, et see plaan äh, võib läbi kukkuda, see jääb lihtsalt mingisuguseks õhulassiks, siis räägiti euro-, Junckeri plaanist, aga nüüd räägitakse äh, Euroopa Investeeringute Fondist. see jääb ajalukku. miljon töökohta on tänu sellele fondile või sellele plaanile loodud ja äh, me oleme ka ähm, majanduskasvu äh, ja tööhõivepakti vaadelnud uue nurga alt, oleme muutnud selle paindlikumaks. paljud liikmesriigid ei ole Ehm, ei olnud eh, eh, paindlikult lähenenud sellele ehm, majanduskasvu paktile, aga peab ütlema, et see paindlikkus on andnud meile kuue koma kuue protsendilise majanduskasvu. ja see stabi-, see paindlikkus on võimaldanud meil eh, aidata Itaaliat, Kreekat, kui nad soovisid abi. minu mandaadi ajal on toimunud ka tagasilööke ja äh, on tekkinud pettumusi, sellepärast et me ei suutnud äh, Küprose taasühinemisega toime tulla. aga äh, me ei kaotanud aega, me lihtsalt ei suutnud ka näiteks Šveitsiga kokkulepet sõlmida kuigi me pidasime intensiivseid kõnelusi ja ei suutnud ka Euroopa Pangandusliitu luua. mitte sellepärast, et komisjon ettepanekuid ei teinud, aga sellepärast, et liikmesriigid ei teinud vastavaid pingutusi. aga kui me Pangandusliitu äh, ellu ei vii, ei toeta Rahandusliitu ja ei tugevda äh, rahandus- ja majandusliitu äh, globaalsel tasandil, siis äh, jääme me mahajääjaks. nüüd, nüüd oleks vaja garantiide, hoiuste garantiide süsteem luua. ilma selleta pangandusliitu ei teki ja ilma pand-, pangandusliiduta ei ole ka majandus- ja rahandusliitu. seega äh, need probleemid tuleb lahendada äh, ja viimase viie aasta jooksul vaatamata äh, kriisidele saavutasime ka edu mitmes valdkonnas, seda võib nüüd rahuldustundega tõdeda. tõesti meil on olnud edusamme, kõigepealt räägiksin sotsiaalmõõtmest Euroopa Liidus. me oleme nagu eh, pidevalt eh, kriitikal olnud, aga nüüd suutsime sotsiaalsamba luua, töö- ja sotsiaalministrid ühinesid ja, ja juba siis, kui mina olin tööminister Luksemburgis, rääkisin selle sotsiaalsamba vajadusest. sotsiaalõiguste sammas eh, hõlmab ka näiteks lähetamisdirektiivi ja vaatamata ootustele suutsime ühendada nõukogu ja parlamendi, saavutada kokkuleppe nendega ja minu arvates on see küll edu, eh, edulugu sama töö eest, samal töökohal peavad kõik saama sarnast palka. tähtis on töötajate inimväärikus ja kui me tahame, et Euroopa oleks jõukas ja ei arvesta töötajate tunnetega, siis me ei suuda edu saavutada. peame mõtlema ka nendele, kes tööd teevad. teine edulugu puudutab Kreekat ma räägin Kreekast sellepärast, et Kreeka tegi mulle väga palju muret. ma tegelesin selle küsimusega väga palju ja me andsime Kreekale tagasi inimväärikuse, mis talle kuulub. liiga palju äh, tallasime me kreeklaste inimväärikusel ja ma tahtsin, et see rahvas tunneks end jälle väärikalt, sest ta väärib seda me ei takistanud, kui komisjon tahtis Kreekat aidata. tuletan meelde neid pikki öid, kus me Samaras ja Tsipras ja nüüd ka juba Misotakise mm, valitsusega mm, läbirääkimisi pidasime, püüdsime lahendada Kreeka küsimusi. Need valitsusi kes ei soovinud, et komisjon Kreekaga tegeleks, oli mitmeid. mitu peaministrit helistas mulle ja ütles, hoolitse oma asjade eest. riigid hoolitsevad ise oma probleemide eest. aga minul oli selline naiivne arusaam, et me peaksime aluslepinguid austama ja komisjon peab seda tegema ja alusleping ütleb, et Euroopa Komisjon kaitseb Euroopa üldhuvisid ja siis oligi tegemist üldhuviga, me tahtsime, et Eurotsoon ei kannataks ja me tegime kõik selleks, et seda vältida. edasi räägiksin Aafrikast. Euroopa ei tohi ära unustada, et et äh, Aafrika on meie lähinaaber, kontinent, millel on vaja meie solidaarsust. ja mitte ainult meie head tahet äh, ja abi andmine ja hea tahe on selline esmane refleks, refleks, aga meil on vaja nüüd partnereid, me tahame investeerida, tahame töökohti luua Aafrikas ja Aafrikat ei tohi vaadelda ainult pagulaskriisi prisma läbi. jätke ka aafriklastele nende inimväärikus. tehkem kohtadel midagi, et neid vaeseid inimesi aidata, mitte nii, et nad peaksid ookeani ületama hakkama vaesuses peaks ütlema, et meie kokkuvõtted tööst on paremad, kui me oskasime arvata, aga muidugi oleks võinud alati paremini teha, parlament on alati järginud neid ettepanekuid, mille komisjon esitas kaasseadusandjatele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, eh, siis kui oli vaja Dublini süsteemi läbi vaadata kui me rääkisime pagulaste ümberjagamisest, me räägime siin sellest, et ähm, Euroopa meetmete tõttu saab sadu, üle seitsmesaja elu päästa. J'avais dit en mars nüüd äh, kaks tuhat viisteist märtsis hakkasime arutama, mida teha pagulastega. ja parlament oli, äh, parlamendisaadikud olid püsti, plaksutasid, aga ma küsin, miks te plaksutate, kas te olete kindlad, et kahe aasta pärast plaksutate te mulle veel kord? ja järk-järgult jäi neid plaksutajaid vähemaks, sellepärast et äh, see solidaarsuse element liit äh, jäi nagu väri, järjest ja järjest õhemaks meie sisepoliitika tõttu. aga millega me veel teges-, tegelesime komisjonis? rahvusvaheline kaubandus väga,. väga-väga vastuoluline kõikides meie riikides. sageli on häid argumente rahvusvaheliste kokkulepete vastu, kuid me suutsime ikkagi viisteist rahvusvahelist kaubandust kokkulepet sõlmida, ehm, kuuekümne riigiga sõlmisime lepinguid, ehm, mis ehm, peegeldab neljakümne protsendi ulatuses meie SKT tõusu ja tahaksin öelda, et liikmesriigid on nüüd heaks kiitnud organiseeritud solidaarsuse ja multilateraalsuse. kõige suurem Euroopa saavutus, edulugu seisneb selles, et me oleme suutnud säilitada rahu Euroopas see kõlab äh, iseenesestmõistetavana, aga ei ole seda. praegu maailmas on käimas äh, kuuskümmend äh, sõda sellel ajal, kui mina siin räägin, aga mitte ükski nendest sõdadest või konfliktidest ei leia aset Euroopa pinnal, mis eelmistel äh, sajanditel on olnud äh, just nimelt veriste konfliktide lava. rahu ei ole iseenesestmõistetav, me peaksime olema väga uhked praegu. Nun ist mir bewusst, dass man junge Menschen nicht me teame, et me ei saa noori vaimustada selle teemaga, et me oleme säilitanud äh, rahu, aga me peame noortega rääkima sellest äh, pidevast dilemmast, mis Euroopas on olnud äh, sõja ja rahu vahel. me võime vaadata Euroopa naabruses ringi ja me näeme kohe, kui ohtlik on rahvusvaheline olukord praegu ja kui äh, habras on ka Euroopas olukord. noortele tuleb rääkida sõjast ja rahust kahekümne aasta pärast on meil peale kasvanud uus põlvkond, kellel ei ole enam isa või vanaisa, kes oleks sõjas võidelnud, me peame seetõttu noortega rääkima sellest teemast ja ka mina võtan sõja ja rahu teema alati noortega kohtudes üles. aga sellest kõigest muidugi ei piisa, me peame noortega rääkima ka tulevikust, eh, selgitama neile, mis on meie perspektiiv. Euroopa on kõige väiksem kontinent, enamik eurooplasi ei teagi seda, me oleme kõige väiksemad ja poliitikas kui me räägime demograafiast ja geograafiast, siis need kaks asja tuleb omavahel ühendada. ei ole poliitikat, mis geograafiat ja demograafiat äh, ei äh, ühe, ei peaks ühendama. meid jääb järjest äh, vähemaks kahekümne sajandi alguses äh, äh, oli äh, kakskümmend protsenti maailma elanikkonnast eurooplased, nüüd me oleme nelja protsendi poole liikumas. paari aasta pärast varsti ükski Euroopa riik ei ole enam G7 liige, mis niikuinii on tegelikult juba laustumas, meil on rohkem G20 suund võetud Need on tagasipöördumatud äh, arengud. ja nüüd me oleme olukorras, kus me ei tohi äh, panustada vähem Euroopale, rohkem natsionalismile, sellepärast et Euroopa mõjuvõim maailmas niikuinii väheneb ja välispoliitikas äh, peame me seega leidma tõhusad otsustamisviisid ja ka välispoliitikas me peaksime nõukogus hääletama kvalifitseeritud häälteenamusega, mitte päris kõikides küsimustes. aga nendes küsimustes, kus on oluline, et Euroopa ütleks oma seisukoha välja kahekümne viiendal juulil eelmisel aastal, kui ma olin Washingtonis, kohtusin president Trumpiga ja meil oli seal juttu sellest pidevast kaubandussõjast, meil õnnestus seda vältida ja kuidas see meil õnnestus? Trump tegi pika sissejuhatuse, mis talle sellised asjad väga meeldivad. ja ta siis pöördus minu poole, ütles, et peaministrite, kantslerite, kõigiga ma olen rääkinud juba. ja ma ütlesin, et äh, see, mida on öelnud ministrid, see ei avalda mõju, oluline on see, mida arvab vastav Euroopa Komisjoni volinik ja mida ütleb komisjoni president, siis see nüüd loeb ja see avaldas talle muljet, et mina olen see mees, kes otsustab. niisiis. lõppjäreldus ma nüüd äh, lõpetan oma töö mitte ülemäära õnnelikuna, aga mitte ka vastupidises äh, olukorras. ma igal juhul äh, pingutasin, ma püüdlesin ja kui kõik nii teeksid, oleks väga hästi. nüüd äh, viimase viie aasta jooksul ma loodan, et ma sain olla väike osa suurest tervikust ja me peame võitlema rumaluse natsionalismi vastu, elagu Euroopa! Grazie, grazie president Juncker. aitäh, härra president Juncker. E adesso alcune osservazioni da parte dei presidenti dei gruppi. Presidente Weber. aitäh. nüüd kuulame ära fraktsioonide esindajad. härra Weber, palun aitäh, härra president, armas Jean-Claude Juncker. Äh, nüüd on aeg poliitikast äh, lahkuda, lahkub Euroopa lavalt suur eurooplane Jean-Claude Juncker. meie kristlike demokraatidena tunneme kahetsust ning me soovime, armas Jean-Claude, sind sinu elutöö eest sind tänada. ning see töö ei kestnud ju ainult viis aastat, juba kuuekümne kolmandast juba kaheksakümne kolmandal aastal olite te finantsminister, rääkisite läbi Euroopa asjade üle, ait-, aitasite Prantsusmaal ja Saksamaal kompromissi saa-, saavutada ning samuti mängisid sa olulist rolli Lissaboni lepingu sõlmimisel, mis aitas Euroopa Liitu demokratiseerida, demokratiseerida. sina ja Martin Schult olete just peamised demokraatliku Euroopa isad Äh, poliitikas on oluline kompromisside leidmine. Äh, sa oled aidanud lahendada mitmeid tuhandeid tülisid ning äh, suutsid vastu astuda isegi Donald Trumpile. sa nimetasid oma komisjoni Euroopa viimaseks võimaluseks, viis aastat tagasi oli meil palju kriise, need kehtivad ning suured, suur osa neist suutsid sa lahendada, nagu rändekriis ja Brexit. sina koos oma komisjoniga kasutasid teile antud võimaluse ära, komisjonile anti öö, nii palju ülesandeid, mis, millest oleks piisanud ka kümnele komisjonile, aga viimase võimaluse komisjon kasutas või-, võimaluse ära ning Euroopa on parem kui viis aastat tagasi, äh, meil on palju vähem äh, äh, töötuid, meie majandus on tugevam, Aafrikat on aidatud, Brexit on peaaegu sadamasse toodud, Euroopa on turvalisem ning, ning jõukam kui viis aastat tagasi mina isiklikult tooksin välja viis punkti, mis mulle tähtsad on. esiteks, sa-, seaduste tekstid on üks asi ning inimeste elu teine asi. kui lugeda nüüd majandus- ja stabiilsuspakti, siis sa mainisid Itaaliat, Kreekat ja teisi riike, viimastel aastatel tänu sinule mõistsime me, et iga seadusteksti taga tegelikult on ju inimesed, mida tuleb öö, äh, mõista. just sina aitasid seda saavutada. teiseks Euroopa äh, on paljude inimeste jaoks justkui raha Euroopa, euro Euroopa ning sina oled näidanud, et Euroopa ei puuduta ainult raha, vaid sotsiaalset poolt, sotsiaalturumajandust. sina oled äh, kaevuripoeg, ma mäletan väga hästi, kuidas sa Davoodis suutsid rääkida majandusliidritega, äh, sina oled edukalt äh, saavutanud selle, et viimase viie aasta jooksul on ka sotsiaalne pool oluliseks muutunud, suur tänu selle eest, ning kolmandaks, sa ei ole teinud kompromisse Euroopa põhiväärtuste üle. Euroopas kehtivad põhiõigused, õigusriik, naiste ja meeste vaheline võrdsus, vähemuste kaitse, Euroopa on vabaduste Euroopa ning selle nimel oled sa võidelnud ning ei ole Euroopa sees kui Euroopast väljas selle pea, selle üle kompromisse teinud, suur tänu selle eest. sa oled Euroopa ideele andnud äh, uue elu ning populistidele äh, vasakult ja paremalt poolt oled sa julgelt vastu astunud. järjest rohkem osaletakse valimistel äh, ning vaimustus Euroopa vastu on suurenenud, see on ka sinu teene. viimase võimaluse komisjon kasutas ära, selle võimaluse tegutseda ning selle eest Rahvapartei tänab teid ning lõpetuseks, armas Jean-Claude, me, meie fraktsioon on uhke sinu ametiaja üle. raskel ajal suutsid sa Euroopa paremaks muuta. suured kristlikud demokraadid nagu Wilfred Martens ja Helmut Kohl hindasid sind väga sa asud samasse äh, ritta nagu härrad Kaspari, Konrad Adenauer ja teised kristlikud demokraadid, kes on aidanud Euroopat üles ehitada. Äh, sa oled varem öelnud, et Euroopa on sinu armuafäär. mina astuksin isegi sammu edasi, see ei ole mitte ainult armuafäär, sest afäärid on tavaliselt lühikesed. minu arvates on äh, sinu ja Euroopa vahel tõeline elu, eluaegne side, mille nimel sa oled võidelnud ning äh, kristliku demokraadina tahaksin ma oma fraktsiooni nimel öelda sulle südamest aitäh. aitäh, härra Weber. järgmisena proua Garcia, Garcia Perez. aitäh. daamid ja härrad. selleks, et teada, kuhu me läheme, peame me teadma, kust me tuleme meie tee ei ole olnud lihtne ning härra Juncker, te teate seda väga hästi, viis aastat tagasi esitasite teie meile oma uue äh, Euroopa uuendamise tegevuskava. aga see tegevuskava pidurdus poolel teel, me teame, et te olete üritanud, te olete üritanud äh, kasinuspoliitikast, mille härra Barroso peale su-, surus, eemalduda Äh, äh, kriisi mõjud on olnud väga suured ning me peame äh, aru saama, et me ei ole suutnud ala-, alati vastu võtta neid radikaalseid otsuseid, et suunda muuta ning loodetavasti uue mandaadi ajal suudame me seda teha. kui te komisjoni juhtima hakkasite, te tulite te välja suure hulga uute meetmetega, te öö, ütlesite, et soovite saavutada üheksakümmend protsenti neist, aga ainult pooled võib-olla olete te saavutanud. see ei tulene komisjonist, vaid nõukogu öö, öö, vastumeelsusest tegutseda Teie tegevuskava majanduse ja tööhõive alal oli väga ambitsioonikas ning mitte lihtne saavutada ning samuti, nagu te ütlesite, pidite te töötama kõige raskema finantskriisi ajal, mida, mis Euroopat on läbi aastate tabanud, samuti seisite te silmitsi rändekriisiga, mille puhul liikmesriigid näitasid üles väga vähe solidaarsust, samuti öö, oli Brexit ja muudki probleemid. me peame aga sellest kõigest õppima, et me oma vigu ei kordaks, me öö, seisame alati õlg õla kõrval, et kaitsta Euroopa Liitu ning demokraatidena oleme me alati käitunud vastutustundlikult ning kaitsnud Euroopa projekti demokraatiat, õigusriiki ning inimõigusi. Franz Timmermansi tegevus ning võitlus populismi äh, ja äärmusluse vastu on loomulikult äh, meie tegevusele kaasa aidanud ning ma ootan seda ka järgmiselt komisjonilt. me ootame lahendust väga tõsisele rändekriisile, me peame pingutama selle nimel, et leida lahendus, mis põhineb solidaarsusel liikmesriikide vahel, väga kahju, et me seda senini saavutanud ei ole. me peame ka öö, äh, hakkama reformima Dublini määrustikku ning me peame astuma vastu nendele, kes tahavad lõhkuda mitmepoolset lähenemist, me soovime paremat rahvusvahelist koostööd ning tagama, me soovime tagada, et Euroopa räägiks ühel häälel meil on olemas ju täiesti hääl maailma areenil, seda ka tänu Frederica Mogherinil. samuti on oluline edendada Euroopa ja Aafrika vahelisi suhteid, meil on aga ka see ajalooline leping öö, saavutatud ju Iraaniga. samuti on oluline öö, see, mida te tegite ära Euroopa majanduse reformimisel, te tulite välja oma investeerimiskavaga Euroopa rohelise muutuse ning jätkusuutliku investeerimiskavaga, millega hakkab tegelema järgmine komisjon, loodetavasti veel suurema energiaga. samuti peame me tooma paindlikkust stabiilsus- ja kasvupakti, selleks et leevendada ebavõrdsust. suur tänu ka härra Moskovitšile tema jõupingutuste eest maksupettuste ja rahapesuvastases võitluses on vastuvõetamatu, et nõukogu on nii suure hulga ettepanekuid tagasi lükanud. selleks, et äh, tagada maksuõiglus nii, et äh, makse maksaks äh, mitte ainult väikesed ettevõtted ja perekonnad, vaid ka suurettevõtted. Te soovisite ka Euroopa sotsiaalsammast, aga see oleks ainult alus, algus, me soovime äh, Äh, sotsiaalkaitsele universaalset juurdepääsu, me soovime tugevamat kollektiivlepingute süsteemi ning me peame tagama, et inimesed tõesti suudavad ühildada äh, kodu- ja tööelu. Te ütlesite, et Euroopa Komisjon suutis saavutada neli